Eh, buenos días, colegas. Abrimos la sesión. Y... niisiis alustame tänase istungjärguga. esimeseks päevakorrapunktiks on komisjoni avaldus palkade ja pensionide arvestamise riiklike mehhanismide järgimine. Johannes Haan, volinik, on täna siin ning annan talle kohe sõna, samas tervitan teda, nii et tere tulemast eh, osalema siin arutelul. ja sõna on nüüd teil, palun. suur aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed, suur aitäh selle võimaluse eest hajutada eh, tekkinud segadust, eh, mis on tekkinud selle teema ümber. on tekkinud äh, Äh, mulje, et Iirimaa äh, päästupaketi äh, puhul on tekkinud õiguslik konflikt artikliga sada viiskümmend üks lõikega viis aluslepingust. seal on ära toodud artikli sada viiskümmend kolm kohaselt palkade arvutamise kriteeriumid, mis käib kokku sotsiaalse poliitika, aga ähm, Iirimaa puhul ei olnud tegemist sotsiaalsete küsimustega ning ähm, tegemist ei olnud artikli sada viiskümmend kolm kohandamisega, vaid äh, tegemist oli vastusega Iiri Vabariigi äh, valitsuse palvele üle saada tekkinud sisemaistest probleemidest ning välja tulla majanduslikust ja äh, finantskriisist, seega me oleme lähtunud siin artiklist sada kakskümmend kaks lõikest kolm ja selle kohaselt on võimalik Euroopa Liidul anda äh, rahalist abi äh, juhul, kui liikmesriigil on tekkinud tõsiseid raskusi, mis on tingitud tingimustest, mida ta ei suuda enam kontrollida e. samuti Äh, oleme me välja töötanud konkreetsed tingimused, äh, mille alusel mõõta äh, Iiri vajadusi finantssüsteemi kokkukukkumise jooksul. liikmesriigil on täielik kontroll mehhanismi elluviimise eest ning nende tingimuste täitmisega tegeleb riik ise, mitte Euroopa Liit. paljud tingimustest nagu miinimumpalkade tingimus, olid juba tegelikult kaasatud Iiri valitsuse majanduse taastamise kava, mis avaldati kahekümne neljandal oktoobril kaks tuhat kümme. eesmärgiks eh, oli luua töökohti ning tagada eh, pikaajaline tööhõive Äh, Iirimaal kõige haavatavate inimrühmadele. miinimumpalga vähendamine kuulus äh, samuti äh, paketti ning seda tuleb vaadata mm, koos ülejäänud poliitikatega ja jõupingutustega ka abisüsteeme parandada. tegemist oli ühe kõrgema miinimumpalgaga Eurotsoonis ja teise kõrgusega ning äh, nüüd on vähendatud kolme protsendi seda äh, äh, miinimumpalka kahe tuhande kaheksandal aastal ning null koma kolme protsendi võrra tõusis see hiljem. miinimumpalga vähendamine tegelikult viis selleni, et tagastati staatus quo, mis vastas olukorrale enne esimest jaanuari kaks tuhat seitse ning see on, äh, küsimus on läbi vaadatud ka äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel. ma tahaksin rõhutada ka seda, et Iirimaal on pikaajaline traditsioon kolmepoolsete läbirääkimiste küsimustes majandus- ning sotsiaalpoliitika väljatöötamisel ning seda alates tuhande üheksasaja kaheksakümnendatest aastatest ja seda on laialdaselt ka tunnustatud ning see on olnud Iiri majanduse edu aluseks. tegemist on võimalusega sotsiaalpartneritele oma arvamust avaldada ning äh, seda on, me tervitame, ma olen veendunud, et äh, ülevaade, mille Iirimaa valitsus läbi viib, äh, arvestab ka sellega, kuivõrd oluline on sotsiaalne dialoog, et sellel oleks, osaleksid kõik sotsiaalsete partnerid ning samuti on oluline ühendusõigusest kinni pidada. vastastikuse mõistmise memorandum struktuurireformide osas ei puuduta mitte ainult tööhõiveturgu, vaid see puudutab samuti tooteturge Äh, ning äh, ülereguleeritud äh, sektoreid ja ameteid. eesmärgiks on tõsta tootlikkust ning suurendada majapidamist vastuvõimet. suur aitäh, härra volinik ja alustame nüüd kõnelejatega erinevatest fraktsioonidest, kõigepealt siis Rahvapartei nimel. palun, härra Kei Mitchell, kaks minutit suur aitäh, härra president, suur aitäh, härra volinik. eile äh, asus valitsusse, valitsusse uus Iiri valitsus ja üks probleem, mis päevakorras oli, ongi Euroopa Liidu IMF-i toetusprogrammi arutamine Iiri tarbeks. Äh, täna arvab Iiri rahvas, et äh, Euroopa Liidu IMF-i programm on liiga paindumatu ja see paneb Iiri kodanikele liiga suure koormuse, sellepärast et nemad peavad maksma pankade vigade eest. tuleb silmas pidada, et uus valitsus on äh, keeldunud miinimumpalka vähendamast, aga me teame, et äh, taastumine ei saa ilma maksmata toimuda ja kaheksakümnendatel nägime me täpselt sama asja. väga keerulised tingimused, mida Euroopa Liit ja IMF-i programm sisse viis, on vajalikud, sellepärast et kui me tahame avaliku sektori rahastamist parandada, siis on see vajalik. seetõttu ma tervitan komisjoni toetust intressimäärade vähetamisele, nagu volinik Rein on öelnud sellepärast et selle võiks läbi viia niipea kui võimalik ning ma loodan, et komisjon vaatab seda juba lähitulevikus. volinik rõhutas, et kasv, konkurentsivõime ning jätkusuutlik äh, avalik rahastamine on oluline ja ma olen sellega nõus, me ei saa äh, lasta iirlastel seda koormust kanda. Iiri inimesed on juba seda koormat kandnud ja nad on võtnud teiste inimeste eest vastutuse enda kanda. sellepärast, et meile lihtsalt ei andnud, antud ühtegi alternatiivi. see on oluline Iirimaa jaoks, aga ka Eurotsooni jaoks tervikuna. palun andke Iiri rahvale võimalused kätte, me teeme selle töö ise ära. aga ärge oodake, et Iiri rahvas kannab vastutust ja koormat, mil, milleks nad ei ole võimelised. niisiis, härra volinik, palun pidage neid märkusi silmas ja ka lähitulevikus, aitäh! suur aitäh, härra Michel ja järgmisena palun sotsiaaldemokraatide nimel poolteiseks minutiks Steven Hughes härra president, see vastastikuse mõistmise memorandum nõuab miinimumpalkade äh, vähendamist ja kollektiivseid palgalepinguid. ma ei usu, et see sekkumine on õigustatud, sest leping tahab, et sotsiaalset äh, dialoogi peaks toetama, sada viiskümmend kaks artikkel nõuab äh, sotsiaalpartnerite autonoomsust ja sada viiskümmend kolm Euroopa Liidu sekkumist selles valdkonnas takistab. see tähendab seda, et volinikud ja komisjon ei saa lihtsalt valida välja, milliseid artikleid nad jälgivad. täna me räägime võtmesektorite rahastamise vähendamisest, palkade vähendamisest ja avaliku sektori palga- ja pensionisüsteemide kärpimisest. liit peaks toetama kõrget äh, tööhõivet, äh, tugevat sotsiaalset turvalisust ning võitlema ka sotsiaalse tõrjutuse vastu. ainuke vastus kõigele sellele on see, et äh, siin ei ole võimalik kokku leppida, sellepärast et Iiri inimesed on vastu nendele kärbetele Nad ei taha näha äh, madalaid sotsiaalseid tagatisi, äh, vähem avalikke teenuseid ja ka kõrgemaid pensioniigasid. seetõttu kui te tahate, et Iiri rahvas pöörduks Euroopa Liidu vastu, siis äh, jätkake samal kursil, kui ei, siis lõpetage see kohe ära, aitäh! aitäh, härra Hughes ning nüüd liberaalide nimel proua Harkin, palun! suur aitäh, äh, härra president, härra volinik, te ütlesite meile, et vastastikku mõistmise memorandum põhineb artikli sada äh, kakskümmend kaks teisel lõikel, aga mis juhtub siis, kui üks artikkel on vastuolus aluslepingust teiste äh, artiklitega samast aluslepingust, nagu Steven Hughes ütles, kuidas me otsustame, mis on hierarhiliselt kõrgem? siin on vastuolu artiklis sada viiskümmend kolm, see on samuti artikliga äh, üheksa sotsiaalsetest klauslitest, millest ma olen tihti rääkinud, kui me oleme rääkinud Iiri eelarvekärbetest Euroopa Liit peab arvestama erinevate nõudmistega ja nii edasi, selleks et tagada kõrge tööhõive, võidelda ja võitlemaks äh, sotsiaalse tõrjutuse vastu. sada kakskümmend kaheksa põhiõiguste hartast äh, määrab ära selle, et töötajatel on õigus läbirääkimiste ning äh, kolmepoolsete kokkulepetele ning neil on õigus ka kollektiiv Äh, kollektiivselt vastu astuda, kui nende olukord on äh, negatiivne. praegu ei ole võimalik Iiri töötajatel seda teha, kuidas te selgitate sellist vastuolu veel, härra volinik? kas te väidate, et vastastikuse mõistmise memorandum äh, sõltus ainuüksi Iirimaa valitsusest ning mm, Euroopa Komisjon ainult nõustus sellega ning lõpetuseks äh, Teil muidugi on võimalus seda kõik teha ja seda väideta, aga miks siis sellisel juhul ei ole üritatud äh, vältida pankade mm, boonuseid, miks ei ole üritatud äh, tagada seda, et need, kes on äh, palgaredelil kõige kõrgemal tasemel, ka oma osa maksaksid, miks just miinimumpalku vähendatakse? ma nõustun täiel määral sellega, mida Steven Hughes ütles, tegemist mm, on millegagi, mis tekitab Euroopa vastasust, kodanikud, kui nad näevad, kuidas komisjon toimib, ja nad näevad seda, et kannatavad eelkõige just miinimumpalgad ning äh, rünnatakse kollektiivlepinguid äh, kärbete paketiga. ja lõpetuseks, kes otsustab, kas Euroopa Kohus või keegi teine, kui äh, aluslepingu artiklites on vastuolu või kui komisjon käitub niimoodi, et need artiklid satuvad üksteisega vastuollu? suur aitäh, proua Harkin ja Roheliste nimel kaks minutit i understand the urgency of the commission in addressing the economic crisis mina tahaksin rääkida majanduskriisist ja võla kõrgest tasemest, mis ohustab euro stabiilsust. ma mõistan seda, et et nende riikide puhul kasutatakse teatud meetmeid, kes kasutavad Euroopa stabiilsusreservi, kuid ma usun, et komisjon on olnud küllaltki valiv Äh, nende meetmete osas, mida peetakse oluliseks. ühelt poolt äh, praktiliselt kõik meetmed tunduvad olevat õiguslikult põhjendatud, kui tegemist on fiskaalse konsolidatsiooniga ja kulutuste vähetamisega. Äh, Iiri päästepaketi puhul olid miinimum palk ja pensionitase on esimene asi, mida kohandati, kuigi tegemist on valdkondaga, mis ei ole Euroopa Liidu pädevuses. teiselt poolt, komisjon peidab ennast Euroopa Liidu pädevuse puudumise taha, mis puudutab Iiri ettevõtluse tulumaksu, mis on väga väike ja seda, sellele ei viidata. see vähendab ka ava-, riigisektori tulu Iirimaal, sellepärast et kulutuste vähendamine ei ole ainuke viis, kuidas saavutada tasakaalustatud eelarvet ma mõistan, et kriis vajab erakordseid meetmeid, aga miks komisjon püüab kõigepealt muuta miinimumpalka, mõjutas neid töötajaid, kes kõige vähem teenivad, samas me ootame nende meetmetega, mis äh, panevad pangandussektorit selles maksma. mulle tundub, et komisjon tõlgendab Euroopa Liidu pädevust väga ühekülgselt ja ütleks äh, poliitilise parema tiiva laadselt ja see tekitab äh, skeptilisust, tundub, et ainult kriisi ajal Euroopa Liit käitub karmikäeliselt, mis puudutab tööhõive sotsiaalpoliitika valdkonda ja teeb seda äh, kärbetega. Euroopa Liit suudab usaldust tagada ainult siis, kui komisjon näitab välja samasugust meelekindlust, pannes paika miinimumsotsiaalstandardid ja sotsiaalgarantiid äh, Äh, võrreldes nende kärbetega, mida, mille all inimesed peavad äh, kannatama. loomulikult me tahame saavutada äh, majandusliku suutliku ja tasakaalustatud juhtimistava, kus me oleme fiskaalne stabiilsus ja sotsiaalsed garantiid. kui mitte, siis haavatavad maksavad nende eest, kes on põhjustanud selle segaduse. suur tänu ja härra Toomas Händel, poolteist minutit. E lugupeetud president, daamid ja härrad. Need meetmed kasutatakse selleks, et liikmesriigid saaksid oma võlad tasuda, kuid äh, need inimesed äh, kannatavad, kes neid võlgu ei ole põhjustanud. me räägime riiklikust äh, palgapoliitikas, see on täiesti absurdne, pisar tuleb silma, kui me kuulame sellist ametlikku väidet, mille abil püüakse mõjutada sotsiaalpoliitikat, see on täiesti mitteaktsepteeritav, sellepärast et palgapoliitika ei ole Euroopa Liidu asi. komisjoni poliitika on vastuolus Euroopa Liidu põhimõtetega tegemist ei ole olnud kunagi projektiga, mille eesmärgiks on saavutada sotsiaalset dumpingut ja palkade äh, vähendamise survet. me peame vähendama palgakokkulepete jäikust, äh, sest palk peab peegeldama turutingimusi. siin pimedad inimesed räägivad värvidest. inimesed, kes on sellega kaasatud, ei tea tegelikult, kuidas kollektiivne läbirääkimine kui selline üldse toimib Nad tahavad hävitada sotsiaalpartnerite autonoomsust, mida oli väga raske äh, saavutada ja sellega kaotatakse ära sotsiaalne dialoog me nõuame autonoomset kollektiivseid läbirääkimisi, sotsiaaldialoogi ning tuleb ära lõpetada sotsiaalhoolekandesüsteemi äh, lammutamine. me peame äh, kaotama ära sellise palgapoliitika halva mõjutamisel suur tänu, äh, härra Clark, poolteist minutit. lugupeetud president, see teema on kaugemal kui Iirimaa ise, ainult äh, alles hiljuti ma meenutasin parlamendile, et pensionid kuuluvad liikmesriikide pädevusse ja siin me räägime uuesti, räägiks koordineerimisest ja, ja pensionite arvestamise mehhanismist. pension on seotud sa-, äh, teenitud tuluga, kas me tahame siin harmoniseerida palku, ma loodan, et mitte, sest alusleping ütleb ka seda, et palk on liikmesriigi ainupädevuses, me võime küll öelda, et äh, võrdne töö tähendab võrdset palga, aga kas äh, töötajad, kes teevad sama tööd igal pool Euroopa Liidus saab, peaks saama sama palka. vaatame kliimat näiteks äh, palju kallim on hoida oma kodu soojana äh, Põhjamaades võrreldes Vahemeredega, siis on talveriided äh, ja kõik muud asjad ja on selge, et kui kõigil on sama palk, siis osadel inimestel jääb raha puudu. loomulikult palgad ei saa olla võrdsed. komisjon kavandab sellist plaani, mille abil aidatakse luua Euroopa Liidu miinimumpalgapoliitikat ja määrata sellega pensionide arvatamismehhanisme, on vastuolus äh, aluslepinguga. aga see ei üllata mind, sest harmoniseeritud pensioni- ja palgapoliitika ei ole ainult unistus, vaid see on lihtsalt äh, illegaalne, jätke see asi sinnapaika äh, ja alusleping ütleb, et see peab olema valitud äh, valitsuse äh, pädevuses. terminamos este turno suur tänu ja äh, sõltumatute nimel Hans-Peter Martin, kaks minutit. Irland ist ein tragisches historisches Lehrstück. Zuerst Iirimaa on meie jaoks traagiline õppetund. kõigepealt me alati äh, pidasime seda riiki eeskujuks meile kõigile eriti uutele liikmesriikidele selles osas, mida on võimalik Euroopa Liidus saavutada. aga samas me nägime ka seda, et äh, viidi ellu valesid poliitikaid, loodi sellega spekulatiivne mull, sama probleem oli ka maksude valdkonnas ei pööratud tähelepanu äh, konkurentsi, tegeliku konkurentsi puudumisele majanduses. oli ka näiteks Austria kirjanikke, kes kolisid Iirimaale, sest nad ei pidanud seal makse maksma ja nüüd me näeme, et see Iirimaa mull on lõhkenud ja äh, varem on ka inimesed hoiatanud, milline tagajärg sellel olukorras saab olema. nüüd me olemegi jõudnud sellise situatsiooni, kus äh, tekivad Euroopa vastased meeleolud varem valitud, valitud äh, poliitikate mõjul. nüüd äh, rakendatakse erinevaid äh, pakette, mitte kärpeid. me juba teame varasemate IMF-i ja Maailmapanga programmide tulemusel seda, et tegemist on vägagi kibeda rohuga, mida tuleb sellise situatsiooni puhul tarvitada. kuid on väga kahju, et äh, iirlased ei lükanud tagasi Lissaboni lepet, äh, kui neil selleks võimalus oli. sest kui me vaatame Euroopa ülesehitust, siis Euroopa eh, Liidu puhul me näeme sellist eh, olukorda, kus eh, hobune ei vea vankrit, vaid veab selle asemel Volkswagenit. ning me, me näeme, et me oleme siin kõik omas erinevate otsuste vahel, liigume ühele poole, siis teisele poole, tegemist ei ole mõistliku majanduspoliitikaga me vajame ühtset Euroopat, rahumeelset eh, Euroopat ja me peame tegema seda, teadma seda, mida me teeme katastroofi olukorral. suur tänu, läheme edasi eh, ja Philippul on kaks minutit. suur aitäh eh, majanduskriis, äh, kinnisvaramulli lõhkemine, kõik see tõi kaasa tõsise äh, eelarvedefitsiidi, äh, mis on tekkinud nii keskvalitsuses kui ka kohalikes omavalitsustes ning see kattis kahe tuhande kümnendal aastal kolmkümmend kaks protsenti SKT-st väga keerukas on Iirimaal leida uut rahastamist turgudelt ja kui soovitakse kasutada stabiilsusinstrumenti, siis tuleb nõustuda ka sellega, et sotsiaalset ning maksukorda äh, muudetakse. see on aga olukord, kus ei ole mõtet lihtsalt kirjutada välja ravimeid ilma, et selgitaks välja, kus on põhjused. riik peab eelkõige just äh, oma üleliigsest defitsiidist lahti saama ning äh, äh, samuti kärbete kava peaks äh, kümne protsendi võrra tõstma järgneva nelja aasta jooksul SKT-st. nii nagu pangad oma laene väljastavad maksejõulisuse alusel raha, nii peaks ka Euroopa Liit käituma pank omalt poolt äh, näiteks äh, õhutab äh, laenusaajad läbirääkimisi pidama palgatõstu üle ning nii on käitunud ka Euroopa Liit. IMF-iga asju arutades on leitud, et abi antakse seetõttu, et vähendatakse mm, miinimumpalka ning kohandatakse maksupoliitikat tegemist on aga subsidiaarsuse küsimusega, äh, ei tohiks liigselt tõsta makse miinimumpalgale, aga on vaja ka muid vastastikuseid garantiisid. nii nagu teisedki riigid, kellel on raskusi, äh, neid tuleb meil aidata, aga mitte ükskõik mis hinna eest, nad peavad olema võimelised ka äh, tagasi maksma, ilma et kasutaksid oma kodanikke kogu Euroopas. Eh, suur aitäh ja mm, härra ja ma sooviksin kasutada võimalust ja ütelda, et kui te liiga kiiresti oma kõnesid ette loete, siis tõlkidel võib tekkida raskusi teile järelejõudmisega. ja kuna ma ise olen, vastutan ka küsimuste eest, mis on seotud mitmekeelsusega, siis me just vaatame, kas oleks võimalik erinevat süsteemi kehtestada praegusest. praegu aga tõlgid andsid teada presidendile, et kõne oli liiga kiire. nii et me vaatame nüüd, kas on võimalik äh, kuidagi märku anda sellest, et teie kõne on liiga kiireks läinud eh, ja siis te saate ka ise aru, eh, millal tuleks aeglustada ja te teate, millal on vaja natukene kõnekiirust vähendada. ma leian, et see võiks olla tõesti päris huvitav meede, sest et ka presidendil on ju keerukas kõnelejad katkestada ja paluda, et ta aeglasemini kõneleks. härra De Rosa, palun poolteist minutit. Uh, suur aitäh, härra president vastastikuse mõistmuse memorandum tööhõive turu osas põhineb väga sim-, lihtsal majandusteoorial, mille kohaselt madalad palgad parandavad äh, olukorda tööturul. see aga on täielik mõttetus. Äh, tegelikkus seda ei tõesta ja ma tahaksin juhtida komisjoni tähelepanu äh, aruandele, mis puudutab töö jõu maksumust, kust selgub, et enamasti eelistatakse mitte palka vähendada, sellepärast et palkade vähendamine mõjub rängalt äh, töötajate moraalile. ma tahaksin pöörduda komisjoni poole ja nõuda, et peetaks kinni Euroopa Liidu õigusest ning ei sekkutaks Iirimaa tööturu olukorda meil on väga pikad traditsioonid sotsiaalse partnerluse lepingute osas ja see ja tõendiks selle edukusest on see, et ei ole vägivalda tänavatel, sellepärast et tööandjad, töövõtjad on suutnud äh, õiglased tingimused äh, tööturul äh, sisse viia. ja loodetavasti selle alusel suudame me ka praegusest kriisist välja tulla. sellised tingimused on taganud Iirimaa teatud edu. üldine programm praegu aga ei suuda saavutada püstitatud eesmärke, Iirimaa majandus ei kasva ja tegelikult hoopis kahaneb ning eh, seega tuleb kogu programmi läbi vaadata. eriti, mis puudutab tööturgu, need küsimused tuleb siit välja jätta, nagu juba öeldud, Iirimaa valitsus, mille liikmeks on ka minu partei, on ütelnud, et äh, muudetakse miinimumpalga tingimusi, nagu need on ette nähtud praeguses programmis. kats- äh,, sekkuda ka meie registreeritud äh, tööõigusesse, mis on äh, väga pikalt äh, jõus olnud, ei lähe läbi. me oleme veendunud, et sotsiaalsed partnerid peavad saama mängida oma traditsioonilist rolli, see tagab rahu ning ka edasimineku. kõnelejad katkestatakse. president katkestab kõnelejad ma lasen teil lõpetada nüüd jah, aitäh. suur aitäh, äh, poolteist minutit, proua Figureido. suur tänu, president. tõepoolest on väga ohtlik see, et me näeme tänast trendi Euroopas sellepärast, et kriisi tõttu me tegelikult survestame liikmesriike, mis tähendab seda, et me madaldame nende palku äh,, me ootame töölistelt rohkem, et nad teeniksid rohkem tulu, paneksid majanduse uuesti kasvama ja see on äh, kapitalismi julmus tänasel päeval. täna on meil stabiilsuse ja kasvu mehhanismi osad, mis viib majandusliku juhtimiseni ja tundub, et me püüame vähemalt äh, vähendada äh, inflatsiooni ja see nõrgendab ka sotsiaalsüsteemi ning ka äh, töötajate õigusi. me oleme seda juba näinud nii Portugalis, Kreekas kui ka Iirimaal ja see tendents on väga tõsine, sellepärast et palku kärbitakse, pensionid külmutatakse, isegi äh, neid pensioneid, kus inimesed tegelikult reaalselt elavad vaesuspiiril, Portugalis on juba kärbitud ka riiklikku miinimumpalka ja see jõustub sellel aastal. viissada eurot kuus peaks olema liiga kõrge miinimumpalk ja see kärbitakse viieteistkümne euro võrra me teame täna, et juba eh, teatud osa töötavatest naistest Portugalis ainult seda raha saabki siiamaani. nii et konkreetselt eh, toetab see diskrimineerimist ja meil on vaja, et poliitikat, poliitikud nüüd siseriiklikult hakkavad järgima komisjoni poolt ette pandud kärpepoliitikat, siis me näeme tulevikus, et vaesus kasvab, palgad vähenevad ning kapitalistid saadavad maksuparadiisidesse oma rahad selleks, et makse vältida ja nendest kõrvale hoida tänasel päeval on palju näiteks äh, õpetajaid, kes hakkavad streikima, äh, võtavad osa suurtest äh, rahvademonstratsioonidest märtsis ja, ja nad just protestivadki nende poliitikate vastu. suur aitäh, te kasutasite palju aega, aga sinine kaart ja küsimus härra Martinil, palun suur aitäh, mul on teile küsimus. selle põhjal, mis te just ütlesite, kas te saate täpsustada, mis on siis Euroopa Liidu suhtes portugallaste meeles muutunud? mida nad arvavad oma liikmes, liikmelisusest, kas on muutnud, muutunud suhtumine Euroopa Liitu, millised on üldised meeleolud Portugalis ja kuidas me saame võrrelda seda võib-olla Iirimaaga, sellepärast, et seitsmekümnendatel oli Iirimaal Euroopa Liiduga liitumise äh, eufooria, nad ootasid seda väga, kas te näete Portugalis nüüd, et meeleolu on muutunud, aitäh? Muito obrigada. Bom, a questão eh, tem interesse neste sentido. suur aitäh, see on väga huvitav eh, küsimus. on väga selge, et need Euroopa poliitikad eh, tekitavad vastumeelsust tänases äh, Portugalis, nii et äh, noored inimesed ja õpetajad tulevad järgmisel nädalal tänavatele, et demonstreerida nende poliitikate vastu ning üheksateistkümnendal äh, ka ametiühingud organiseerivad suure üleriikliku demonstratsiooni, mis peetakse Lissabonis nende antisotsiaalsete poliitikate vastu. nii et lõppkokkuvõttes jah, see mõjutab inimeste käitumist ning inimeste meelsust Euroopa Liidu suhtes, sellepärast et täna on Äh, endiselt majanduslangus, äh, töölistel ja tavainimestel läheb aina halvemini, äh, ka sotsiaalne ebavõrdsus suureneb ja vaesus suureneb. Euroopa Liit, komisjon ja nõukogu president katkestab, suur aitäh, teie aeg on läbi. ja nüüd annan sõna üheks minutiks proua Ulfskokile. Eh, eh, suur aitäh, president Euroopa Komisjon on öelnud, et reeglite sisseseadmine selleks, et kollektiivseid lepinguid nõrgendada, nõrgendab tegelikult sotsiaalpartnerite rolli. aga minu arust on see väga selge rünnak sotsiaalpartnerite mõju suunal. ja loomulikult see õõnestab sotsiaalseid õigusi, kollektiivseid palgaleppeid ja nii edasi ma arvan, et tegemist ei ole isoleeritud juhtumiga, Iirimaa ei ole isoleeritud juhtum, see mõjutab ka teisi riike, sellepärast et see mõjutab tööjõukulusid ja mitte ainult kollektiivseid palgaleppeid. mina arvan, et Euroopa Komisjon peaks ümber kujundama selle dokumendi kuna eh, sotsiaalpartnerid leiavad täna, et eh, Euroopa Komisjoni poolt eh, tuleb ülevalt teatud diktaat nende suunal. ma arvan, et tegemist on uue trendiga, mis saab aina tavapärasemaks. meil ei tule välja Euroopa Liidu kodanike liidule lähemale toomine, vaid vastupidi, me võõrandume nendest, sest sest ajad on segased suur aitäh ja nüüd üheks minutiks. härra De Jong suur aitäh! Hollandis on päris palju neid inimesi, kes ütlevad, et Brüsselis arutatakse nende palku, nende pensioneid. ma kuulen erinevaid ettepanekuid ka nõukogu poolt, kuidas kuidas palkade eh, indekseerimist muuta nii, et eh, tootluse kasvuga ainult kaasneb eh, palkade kasv. aga samas, kui me räägime Euroopa miinimumpalgast, siis me tahame, et inimesed saaksid õiglase töö eest õiglat tasu, väärilist tasu, selle asemel, et tükitöö eest makstud saada ma muretsen tavakodaniku pärast, aga ma muretsen ka Euroopa Liidu kuvandi pärast. sest tundub, et Euroopa Liit teenib spekulaatorite huvisid, ka finantssektori huvisid üldisemalt. võib-olla saaks seda vähendada komisjoni poolt ja palun, volinik, tagage, et te hoolitsete ka tavainimeste eest, aitäh! suur aitäh, härra De Jong ja järgmisena saab sõna proua Rapti üheks minutiks. suur aitäh, president! Äh, volinik Haan. Te andsite meile täna siin retsepti ja ütlesite kahte. kõigepealt peaksime me äh, kollektiivsetest äh, lepetest lahti saama ja vähendama ka miinimumpalka. Te jagate seda retsepti või võiks öelda isegi arstirohu retsepti kõikidele äh, patsientidele. Kreeka puhul oli sama lugu. Te käisite sotsialistide poolt korraldatud üritusel äh, hiljuti ja te teadsite tegelikult, milles asi ja kuidas asjad tänasel päeval on. kas see retsept, äh, mida teie andsite välja, töötab Kreeka puhul? mina olen ise kreeklane, olen Sotsiaaldemokraatide parteis, mis on täna valitsuse partei ja me püüame teha kõik, mis võimalik, et Kreekat raskest olukorrast välja tuua, mida parel, parempoolsed meile on ette valmistanud. meil on küsimus täna kollektiivsetes läbirääkimistes, aga me püüame kõiki neid asju küll ellu viia, aga me ei näe mingeid tulemusi. Teie ütlesite, et teie teete selle kodanike heaks, tarbijate jaoks Euroopas, aga kui tarbijad saavad vähem palka, siis nad ei suuda ju midagi osta. Neil ei ole äh, raha kulutamiseks ja me ei saa kriisist välja. Te teate, et tegemist on nõiaringiga, miks te siis annate sellise retsepti, mis ei aita ühelgi moel? see retsept viib meid ainult äh, inimeste vääringu, väärikuse õõnestamiseni niisiis, ärge mõelge ainult majandusnäitajatele, vaid mõelge ka sotsiaalsetele aspektidele. president katkestab, te olete oma aja limiidi ületanud. Juta Steinruck tiene la palabra por un minuto. proua Steinruck, üks minut. suur tänu mõnikord jääb mulje, et me peaksime neid retsepte kasutama komisjoni enda kallal, vaadates seda, mida teie Euroopas teete. mul on jäänud mulje teie poolt öeldust, et te elate mingis elevandiluust tornis komisjonis. töötajad, inimesed Euroopas, madalapalgalised pensionärid, nemad on need, kes antud kokkuhoiupoliitika eest maksavad. ja teie äh, tege-, teete seda, mida teie tahate kaheksateistkümnendal novembril sain äh, vastuse oma küsimusele, mida ma esitasin komisjonile ja oli selge, et äh, miinimumpalgad kuuluvad liikmesriigi pädevusse. vaadates seda vastust, siis ei saa ju olla, et te annate mulle ühe vastuse siis, kui asjad lähevad hästi ja kui asjad hästi ei lähe, te lihtsalt mõtlete ümber. see muudab inimesed Euroopas vägagi rahulolematuteks ja nagu kolleeg ütles, te nõrgendate ametiühingu, ühinguid, te nõrgendate sotsiaalpartnerlust, sotsiaaldialoogi. praegusel hetkel vaesed inimesed maksavad selle kriisi kinni. Señora... suur tänu. ja proua Plinkevitš, üks minut. iš tiesų ekonominės krizės sąlygomis šalis turi Äh, finantsinu- suur tänu, äh, majanduskriisi olukorras riigid peavad oma kohustusi täitma, kuid äh, need võimalused on erinevad. kui me räägime kriisi ülesaamise võimalustest, me peame tasakaalustama oma eelarved, peame probleeme lahendama, aga kas me peame seda tegema siis kõige äh, halvemas olukorras oleva elanikkonna arvelt. kas komisjon on õigus survestada valitsusi, et palku vähendatakse, pensionid vahetakse ja vähendatakse ka muid äh, hüvesid ja hüvitisi. me rääkisime vastastikuse mõistmise memorandumist Iirimaaga, aga te olete sellise, selle kirjutanud alla ka Lätiga. Teie survestasite Läti valitsust, et nad niigi madalaid pensione vähendaksid. Läti on seda teinud, aga äh, Äh, põhiseaduslik kohus Lätis äh, otsustas, et see on vastuolus põhiseadusega ja seega Läti pidi pensionid äh, ennistama nii et enne, kui te kirjutate alla sarnasele memorandumile, on väga oluline hinnata ka selle õiguslikust vastavust ja sotsiaalset tulemusi. suur tänu. ja viimaseks kõnelejaks on proua Regner hea komissar Hahn, mit den Vorschlägen suur tänu. Need ettepanekud, mis meie ees seisavad, karistavad neid inimesi, kellel juba on piisavalt keeruline olukord. Äh, kuidas see äh, tegelikult peaks toimima, me räägime detsentraliseeritud palgaläbirääkimisest see on väga keeruline valdkond, finantsspekulatsioon on see, mida raske on korraldada, me vajame õiget makromajanduslikult koordineeritust. meie oleme äh, valmis saatma teistsugust sõnumit, me räägime siis sotsiaalsest turumajandusest, Lissaboni leppes on see kirjas, ja see, mida teie praegu teete, ei ole päris sama asi. me ei räägi siis sotsiaalsest turumajandusest, vaid äh, me peaksime tegema hoopis midagi vastupidist, me ei te tohiks äh, detsentraliseerida kollektiivseid läbirääkimisi, vaid meil on vaja solidaarsel põhinevat palgapoliitikat. me peaksime vähendama, mitte suurendama rikaste ja vaeste äh, vahelist sissetulekutaset ja vaat-, vastavalt sellele, mida äh, proua Steinbrück ütles, et minge nende inimeste juurde, kes on kriisi põhjustanud, võtke nende käest see raha ära Entramos ahora en el turno de caza del ojo del presidente. suur tänu ja vaba mikrofon, palun. Eh, seis. mul on äh, kuus kõnelejat siin nimekirjas. proua Pesescu, üks minut voi încerca să nu depăesc vă mulțumesc mult domnule președinte referitor la alinierea costurilor unitare cu forța de muncă püüan ühe minutiga hakkama saada kui me räägime tootlikkusest ja ühe ühiku äh, kuludest, äh, siis me peame vaatama seda, milline on olukord turul. me ei saa korrektsiooni sellisel viisil teostada, sellepärast et tootlikkus sõltub äh, kogunenud kapitali rakendamisest. kui me vaatame olukorda Saksamaal ja Rumeenias, siis need olukorrad on vägagi erinevad. kasutatakse erinevaid majanduspoliitikaid ja seda juba pikaajaliselt. Neid lõhesid ei ole võimalik niisama kergelt ületada. paljud liikmesriigid äh, äh, tegelevad praegu oma sotsiaal- ja pensionisüsteemide reformiga, kuid äh, neid kokkuhoiumeetmeid ei saa meie puhul rakenda hoolimata sellest, milline on meie majanduslikku taust, me peame olema realistlikud oma poliitikas mm.. Gracias, señora Bachescu. Tiene la palabra el señor suur tänu, proua Pasescu ja härra Kutas. înțeleg foarte bine principiul subsidiarității, însă cred că pensiile au ieșit. suur tänu. ma mõistan, mida tähendab lähimuspõhimõte. kuid ma ei usu, et äh, pensione, mis peaks ju kuuluma ometi liikmesriigi pädevusse, on see valdkond, mida me Euroopa tasandil peame arutama. tegemist on majanduskriisiga, demograafilise probleemiga, vähenenud sündimusega, kõik need valdkonnad on väga olulised. paljud kodanikud äh, kasutavad erapensionifonde aga mis siis juhtub nendega, kes ei ole piisavalt kaua aega töötanud selleks, et äh, fondi piisavalt palju koguda, ehk siis äh, kasut-, peab äh, kasutama ju riiklikke pensionifonde ja Rumeenias on sada kuuskümmend miljonit eurot on see summa näiteks ja meil on vajadusega kaasata komisjoni rohkem ja me peaksime panema äh, paika sellise süsteemi, mis hõima-, võimaldaks meil äh, võrrelda erinevaid pensionisüsteeme kõigepealt. proua Marissa Matiesk. suur tänu, lugupeetud president, härra volinik. me räägime ettepanekutest, mis on seotud palkadega ja pensionireformidega, kuid tegemist on ikkagi ebaõiglaste reformidega tegemist on siis valeretseptidega, me oleme seda näinud mitmel korral Hispaanias, Itaalias, Portugalis, Kreekas, Iirimaal. me näeme, et tegemist on erinevate olukordadega, mis riigiti ei ole ühesugused, ehk me ei saa siis kõigi puhul rakendada sama, samu meetmeid. me ei tohi äh, kapitali hüveks tööjõudu kuritarvitada me peame mõtlema ka pensionil, pensionäride heaolule, kes ja vähese palgaga inimeste heaolul, kes elavad juba praegusel hetkel väga raskes olukorras ja lõpetuseks tahaksin öelda, et härra volinik, me ei saa inimesi mõista igavesse vaesusesse no,. Äh, ma vabandan, ütleb härra president, teil sai aeg otsa, proua Mattias ja härra Jakobsai. kasvava lugupeetud president, äh, me näeme, et üha kasvav trend on parempoolsete populism ja selle keskes teemaks on Euroopa vastasus. kuskohast see tekib? see tekib sellest, et Sotsiaal-Euroopa on jäämas jalgu Turu-Euroopale. kõikides komisjoni ettekannetes rünnatakse praegu kas pensionisüsteeme või palgasüsteeme. Äh, võib ju arvata, et palga, palkade paindlikkusest võiks olla abi, ei, sellepärast et sellele järgneb deflatsioon. lugupeetud eesistuja, on väga oluline ka see, et seadusandlus äh, oleks seotud püsiva äh, sotsiaalstruktuuriga et sotsiaalse Euroopa idee äh, kerkis uuesti esile. oluline on pidada äh, silmas ka seda, et pensioniiga tõuseb, kui kui on ka, äh, me näeme ka siis see, see inimeste vanuse kasvu, kuid seda me ei saa ülevalt allapoole teha. Rubiks. suur aitäh ja härra Rubiks. Diemžēl Iirija nav vienīgā valsts. aitäh kahjuks Iirimaa tõesti ei ole ainukene riik, keda kõik see mõjutab. samuti äh, Kreekat ja muuhulgas ka Lätit kõik see mõjutab. me peame samuti kõikide nende meetmete äh, rasked koormad kandma, mis on võetud seoses pangakriisiga. miinimumpalka on äh, vähendatud Lätis ja see on nüüd alla elatustaseme miinimumi, samuti on vähendatud pensione äh, ning miinimumpalk siiani oli äh, maksuvaba, seda muudetud. proteste on palju olnud. Läti on kaotanud äh, viiendiku oma elanikkonnast, paljud on läinud välismaale tööle. Äh, nüüd need meetmed peaksid Läti päästma, aga tegemist on väga karmide meetmetega. me võime kasutada raha selleks, et päästa panku osa rahast pannakse ka kõrvale, aga inimestel ei ole mitte midagi ette nähtud. aitäh. Teie aeg sai läbi, kallis kolleeg. ja viimasena saab sõna Radardan. suur aitäh, lugupeetud president, härra volinik, ma tahaksin avaldada toetust äh, Äh, kolleeg De Rosale. FMI äh, soovitused Iirimaale, IMF-i soovitused Iirimaale kahjuks äh, on sellised, mille alusel peavad maksma kriisi eest kodanikud ja töötajad, kes ise sellest ei vastuta. veel iga-aastane majanduskasvu analüüs komisjonis rõhutab seda, et tuleb tõsta pensioniiga eh, seoses keskmise elamisea eh, tõstmisega, aga eh, ning samuti tehakse ettepanek palkade indekseerimine, see kaotamine seoses aset leidvate muutustega on kätte jõudnud aeg, et komisjonid lõpuks ometi kuulaksid äh, Euroopa töötajate sõnumit, kui nad ei taha, et lõhe äh, kodanike ja Euroopa projekti vahel üha süveneks. suur aitäh, härra Tarden! ja nüüd sellega on lõppenud vaba mikrofon ja lõpetuseks saab sõna volinik Haan kes vastab erinevatele sõnavõttudele, palun uh,. suur aitäh, härra president, ma tahaksin esmalt tänada kõiki neid, kes osalesid ja ma võin lubada omalt poolt, et me võtame arvesse eh, kõik teie poolt öeldu. nüüd esmalt paar sõna selle kohta, kuivõrd oluline on sotsiaalne dialoog. me tunnustame täiel määral sotsiaalse dialoogi olulisust ning samuti konstruktiivsete tööstussuhete olulisust. me oleme sotsiaalpartnereid toetanud nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriikide tasandil. volinik Rehn on isiklikult kohtunud Iirimaa ametiühingute esindajatega novembris ning Euroopa Keskpank, IMF ja teised on samuti neid küsimusi arutanud. aprillis jätkuvad sellised kohtumised. erinevalt sellele, mida on väidetud, komisjon ei sundinud Iirimaad miinimumpalku vähendama ning sotsiaalabi samuti, vaid endine Iiri valitsus ise oma riiklikus äh, majanduse taastuskavas võttis sellised meetmed, eesmärgiks oli tagada majanduse stabiilsus, töökohtade loomine ning äh, majanduskasv. mis puudutab äh, õiguslikku alust, siis majanduspoliitika osas me räägime siin artiklist kolm lõikest viis määrusest äh, nelisada seitse kahe tuhande kümnendast aastast, millega loodi Euroopa stabiliseerimismehhanism ning äh, samuti artikkel kaks lõige kaks kahe tuhande üheteistkümnenda aasta otsusest seitsekümmend seitse EL, e äh, kus on ära toodud Euroopa Liidu finantsabi tingimused Iirimaale ning need põhinevad artikli sada kakskümmend kaks lõikel kaks aluslepingust Äh, Euroopa Liidu toimimislepingust. vastastikuse mõistmise memorandum äh, poli-, äh, majanduspoliitika mm, kriteeriumite kohta on seotud erinevate aspektidega, muuhulgas ka sotsiaalpoliitikaga, aga see ei sea kahtluse alla õiguslikku alust. siin ei peaks olema vastuolu artikliga sada viiskümmend kaks ega ka sada viiskümmend kolm lõikega viis. artikkel sada viiskümmend kaks on üldine säte, mis ei väljasta, välista vajadust erimeetmeid võtta, millel on ka sotsiaalseid tagajärgi. lisaks sellele see säte ei tekita ka mingeid eriõigusi sotsiaalpartneritele. sada viiskümmend kolm lõige viis jällegi puudutab meetmete sisu, mida saab võtta artikli sada viiskümmend kolm all seoses sotsiaalpoliitikaga Äh, kuna me ei toiminud artikkel sada viiskümmend kolme aluselt, siis äh, see ka siin ei kohaldu. sotsiaalpoliitikat me ei saa kõrvale jätta, siin me peame arvestama sellega, aga see ei tähenda seda, et artikli sada viiskümmend kolm tulemusena, lõike viis tulemusena ka äh, ühel saaksime me võtta meetmeid artikli sada kakskümmend kaks all, mis mõjutaksid palka meetmed äh, kakskümmend kaks artikli alusel ei reguleeri erinevaid teemasid ja küsimusi, vaid äh, panevad paika tingimused abiks. ja see on selgelt ära toodud lõikes kaks artiklis sada kakskümmend kaks, seega ei ole mingeid õiguslikke probleeme. ja veelgi laiemalt, äh, majanduspoliitika tingimuste küsimus ei ole Euroopa Liidu pädevuses palkade osas või sotsiaalpoliitika osas enamuse poliitika valdkondade osas on siin pädevus liikmesriikidel, majanduspoliitika äh, osas on siin tegemist liikmesriikide lubadustega ja äh, liikmesriigid võtavad teatud meetmeid äh, saamaks finantsabi Euroopa Liidult IMF-ilt e muidugi mõista igasugustel abiprogrammidel on ka omad sotsiaal- see tagajärjed. aga eesmärgiks on see, et me tahame väldida veelgi tõsisemaid raskusi ja tagada majanduskasvu ning tööhõivet. Una... suur aitäh, härra volinik. kas teil on protseduuriline küsimus, härra De Rosa? arutelu on lõppenud, härra De Rosa eh,. Gracias, komissario. kõik kõnelejad muidugi võivad uskuda seda, et vastuolud on äh, teatud sõnavõttudes, aga äh, voliniku sõnavõtt lõpetas selle päevakorrapunkti. ei, härra, arutelu on läbi, härra Terosa. millist millise punkti alusel te protokollise küsimuse esitate? kui volinik siin parlamendi ees seisab ja ütleb, et ühest küljest Iirimaad ei ole sunnitud miinimumpalku vähendama ja ka sotsiaalkaitset vähendama ning seejärel väidab, et leping on tingimuslik ja on teatud tingimused loodud äh, abi saamiseks, siis tegemist on põhimõttelise vastuoluga, ütleb härra De Rosa. president. Te teate küll, millised on minu äh, tunded teie suhtes, aga me ei saa hakata uuesti pihta aruteluga. Teie arvamus väärib äh, kuuldavõtmist nagu ka voliniku oma. ja igaüks peab Äh, nõustuma sellega, et kõigil on õigus sõna võtta. nüüd aga läheme edasi loodusõnnetuste äh, ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamise päevakorrapunktiga. tegemist on suuliselt vastatava küsimusega ja see on esitatud Keskkonna, Rahvatervise ja Toiduohutuse Komisjonile. poolt